otsas ja pärast räägin meiepoolsest, meiepoolsest vaatest tulemustele. palun, härra Mores. Uh, tere tulemast, kolleegid ning suur tänu proua Kresslale, kaasesimehele. nagu juba öeldi, siis äh, ad hoc missioon oli järelmeede uuriva ajakirjaniku Jan Kuusjaki ja tema keelatu Martina Kusnerova mõrvale ning kuus liiget, kes visiidil osalesid, uurisid olukorda koha peal ning puurisid äh, põhjalikumalt ka olulisemaid küsimusi, millest täna kuulete. kohtusime mitmete valitsuse ja riigi esindajatega, õiguskaitseasutuste esitajate, esindajatega, samuti ka ajakirjanikega, vabaühendustega, kes võitlevad korruptsiooni vastu ja nii edasi. vaatasime, mis, mis tuleb puudutab põhiõigusi ja väärtusi Euroopa Liidus, nendega seoses räägin missiooni põhipunktidest teen kiiresti, sest ma tean küll, et ka sõna esiteks. mitmed partnerid juhtisid tähelepanu sellele, et usaldus institutsioonide vastu on väga väike, tulenevalt erinevustest reaalsuse ja prak-, äh, teo-, institutsioonide vahel, on õiguslikke probleeme samuti tõstatati probleeme kohtumenetlusele juurdepääsemisega ning äh, juhiti tähelepanu võimalikule huvide konfliktile olemasolevas seadusandluses, mis äh, võib sekkuda kohtumenetluse, samuti tõstatati probleeme korruptsioonivastase võitluse küsimustega. leidsime, et oluline on äh, tagada sõltumatu uuriv ajakirjandus, tunti muret erinevad äh, maffia osalused üle mitmete partnerid sellele tähelepanu juhtisid ning uurisime ka probleeme Slovakkia õiguskaitseasutuste koostöös rahvusvaheliste organisatsioonidega Need olid siis libe vaatenurgast peamised punktid, aga proua Kressle kindlasti räägib konkreetsemalt kontkomisjoni pädevustesse puutuvast, aga need olid peamised punktid ning mured, probleemid meie poolt ning nüüd annaksingi sõna taas äh, proua Kresslale. ja, aitäh, eelarve kontrolli komisjoni seisukohast tegelesime meie kuulsime palju etteheiteid ja muret korruptsiooniga seoses ning seoses sellega, et korruptsiooni sündmusi ei uurita. ning äh, meieni toodi ka palju kuuldusi selle kohta, et äh, Itaalia maffia olevat tihedalt seotud Slovakkias toimuvaga, nii et äh, Drangheta nii-öelda ning nii et kerkis päris palju küsimusi seisuga selle kohta, mis see ajakirjanik siis teada sai, mis talle elu maksma läks. viimane artikkel räägib põllumajandusrahadest ning väidetavast seosest põllumajandusrahade kasutamise ja Drangheta vahel. vaatasime ka põllumajandusrahade Äh, kasutamist ja et hakkame seda veelgi põhjalikumalt tegelema, meil on Euroopa Komisjonist e-, eesistuja, e-, esi-, esindajad siin ning peaksime andma peadirektoraadi esindajatele sõna selles osas. et äh, Slovakkia ei olnud meie nii-öelda fookuses selle teemaga seoses, et me teadsime, et seal oli rikkumisi, aga me ei ei arvanud, et need on nii tõsised ja, ja, ja arvasime, et, et Slovakkia ametiasutusi saab usaldada. aga rääkisime ka makseasutusega maapiirkondade ja maaelu arengu osas ning ka siis, ka sellega seoses olid teatud rikkumised meile juba teada iseäranis otsemaksete, otsetoetuste osas, siin on veamäär seal üle kahe protsendi, natuke üle Euroopa Liidu keskmise, aga ka seal ei olnud mingeid märke selle kohta, mis oleks pidanud meid eriti valvsaks muutma. nii et siin on meil väga suur töö ees, millega me tegelema hakkame, igal juhul meie jaoks oli tegemist väga olulise külaskäiguga. ja Slovakkia idaosa ja Slovakkia jäävad meie päevakorda ilmselt pikaks ajaks. ning äh, meenutan kõigile, et Olafi uurimist siis Slovakkia osas ei ole praegu, mis on märk sellest, et et, et meil ei ole probleemid ilmselt kaardistatud seal. kolleege, kes sõna soovivad, on ilmselt üsna palju ning seetõttu mõistlik lasta teil kohe sõna võtta, enne kui komisjon viimase vooru alustuseks sõna võtab ja paluksingi kõigepealt Põllumajanduse peadirektoraadi esindajatel rääkida, kuidas nemad näevad põllumajandusrahade kasutamist, missugused on probleemid otsetoetustega, maaelu arenguga ja kas on veel mingeid probleeme, millele tuleks tähelepanu pöörata, kui me selle teemaga edasi tegeleme. kolleeg Metsola soovis sõna ja tema saab sõna siis esimesena praegu, palun. Thank you, Chair, I wanted to tänan ma soovisin <clears throat> midagi öelda, aga teen seda hiljem. I think um, a number of colleagues wanted to mitmed kolleegid soovisid sõna, nii et äh, kui oleme sissejuhatuse lõpetanud, võime äh, asjaga edasi minna. teeme seda siis. kas sooviksite äh, ära kuulata peadirektoraadi või, või saadikud, siis anname sõna saadikutele ja anname siis sõna proua Metsolale, aitäh, aitäh selle olulise raporti eest. see saadab olulise poliitilise sõnumi selle kohta, et Euroopa Parlament kaitseb äh, vaba meediat ja, äh, ja ajakirjanikke, kui mõrvatakse ajakirjanik, õõnestab see demokraatiat kõikjal ja kui me juba lubame asjal jätkuda no, <clears throat> nagu alati, siis äh, see toksilisus tabab kõiki liikmesriike ja seega minu sõnum oleks, et teeme tööd edasi survestame liikmesriike ja nende esindajaid, et nad teeks, mida vaja, teame, mis juhtus pool aastat tagasi Maltal, meie juhtiv korruptsiooni uuriv ajakirjanik mõrvati ja tema tegi enam-vähem sama, mida tehti, tegi Jan Kutsiak äh, Slovakkias ja ta paljastas korrumpeerunud panku ja poliitikuid. me kõik libekomisjonis äh, soovime kõik endast anda, kaitsta ajakirjandust, äh, sest nad on oluline demokraatia alustala. oleme nende eest äh, seisnud teistel mandritel, teeme seda ka Euroopas. peame võitlema äh, ka vala, valeuudiste ja valeinfo levitamise vastu. ja seda eriti liikmesriikides, kus ei tehta piisavalt selleks, et kurjategijaid ja kuritegelikku, kurjategelikku äh, organisatsioone paljastada Chcela by som sa poďakovať uh, kolegom z aitäh! tänan kolleege, kes käisid eh, Slovakkias tehtud väga pädeva töö eest, kohtuti paljude oluliste inimestega, koguti olulist informatsiooni ning selleks tegelikult Slovakkias käidigi ju. täna tahaksin rääkida teile muudatustest, mis on toimunud Slovakkias ja arengutest, mis on toimunud Slovakkias pärast teie külaskäiku. tahaksin teatada kolleegidele järgnevat. kaheteistkümnendal märtsil astus oma ametist tagasi siseminister härra Kalinjak, neljateistkümnendal märtsil esitas tagasiastumisavaldusega peaminister Robert Wilson ning kogu temaga, koos temaga ka kogu valitsus. president tegi härra Pellegrinile ülesandeks koos, panna kokku uus valitsus, uueks siseministriks on saanud Toomas Truke ning on toimunud ka muid muudatusi veel. panin kokku väikese resümee toimunud muudatustest ja saatsin selle teile laiali juba, tahaksin täiendavalt teatada veel, et täna rääkisin siseministriga ning siseminister on valmis peatselt esitama valitsusele seaduseelnõu projekti, millega on seotud politsei peadirektori nimetamine ning ka politsei kontrollorgani juhi nimetamine, sest äh, äh, nädal tagasi taotleti Europoliga meie politseist äh, ühise uurimisrühma loomist selleks, et uurida neid kahte mõrva. ja kui valitsus saab parlamendis toetuse endale, siis eelmisel nädalal äh, parlamendis juba esitleti uut valitsust, kui parlament seda toetab, kui parlamendiliikmed seda toetavad, siis Slovakkia peaminister sooviks kohtuda, ametisse kinnitada peaminister sooviks kohtuda Euroopa Parlamendi liikmetega ning ka algatada seadusemuudatused, mis puudutavad mitte ainult põllumajandusinvesteeringuid, vaid ka küsimusi, mis on seotud mitmeaastase finantsraamistikuga, ehk siis sellega, kuidas tulevikus põllumajanduspoliitika Euroopa Liidus, kuidas seda oleks võimalik paremini kujundada, nii et ei tekiks võimalusi niisugusteks kuritarvitusteks, sellepärast et Slovakkia Vabariik ei ole ju ainus, kellega seoses taolisi kahtlusi on väljendan veel kord kurbust nende kahe mõrva, mõrvatu saatusega seoses Jan Kutšnjak ja Martina Kušnirova. ja tänan teid veel kord Slovakkias käimast ning kinnitan, et ma loodan samuti, et kõik meetmed, mis rakendatakse nende tulemusena, õnnestub meil need mõrvad lahendada ja vastamata küsimustele vastused saada. Slovakkia uus valitsus on deklareerinud oma toetust Euroopa Liidu põhiväärtustele ning, ning vastav suunitlus on ka kogu valitsuse tööl. aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Javor. suur aitäh. mina kui Slovakkia delegatsiooni liige pean ütlema, et meie jaoks on Äh, kõige olulisem täiesti iseseisev äh, uurimine läbi viia äh, selle noore ajakirjaniku mõrva osas. ning arvan, et Euroopa tasandil on veel, kuigi Slovakkia on teinud sa-, esimesed sammud selle uurimise läbiviimiseks, on meil ikkagi võimalik Euroopa tasandil samuti oma õppetunde eh, eh, õppida sellest kogemusest, peame pöörama eh, mõelda sellele, kuidas uurivaid ajakirjanikke kaitsta ning äh, äh, samuti äh, on vaja võtta kasutusele reeglid Euroopa tasandil ning peame seda tegema kiiresti. samuti peaksime mõtlema ka selle peale, ehm, kuidas ajakirjanikku paremini kaitsta, millest räägitakse praegu komisjonis ja samuti eh, on eh, ajakirjanikel plaan luua Euroopa uuriva ajakirjanduse auhind, me peaksime selles osalema. teine oluline küsimus on seotud korruptsiooniga, peame survestama Slovakkia võime et nad uuriks väiteid, mis puudutavad äh, võimalikku äh, põllumajandusfondide toetuse väärkasutust Slovakkias. toimuvad ka Olafi poolsed uuringud äh, ja ma oleksin väga õnnelik teen selle osalise ettepaneku ka komisjonis, et kontrollida süstemaatiliselt põllumajandustoetuste makseid Slovakkias. seda on uuritud ainult spetsiifilistel juhtudel ning samuti peaks kontrollima, kas kontrollimehhanismid Euroopa Liidus on piisavalt hästi kontrollitud ja piisavalt ranged, et äh, Äh, tuvastatud, nagu Euroopas tuvastatud äh, fondide väärkasutus on toimunud ka Slovakkias, sest paljudes liikmesriikides äh, sellega probleeme täheldatud ning <clears throat> peaksime Eh, mõtlema ka selle peale, kuidas saada lisainformatsiooni eh, Slovakkia võimudelt ja Euroopa võimudelt ning eh, samuti peaks me korraldama järelmissiooni, andmekogumismissiooni, et näha, milliseid edusamme on tehtud nendes, nende probleemide kohta, mida Slovakkias nägime. järgmisena saab sõna proua Gomes ja palun rääkige lühidalt mission to ma ei osalenud sellel äh, missioonil ning arvan, et on oluline, et parlament selliseid missioone korraldaks. Äh, loomulikult äh, oli see oluline, sest ajakirjanik mõrvati jõhkralt ja näen, et paralleele on ka sellega, mis toimus Maltal, kui kui, äh, kus samuti ajakirjanik mõrvati, kui mul oli au juhtida missiooni Maltale. ja ning leian, et oleks äh, hea, kui mõlemad missiooni osalejad äh, detaile vahetaks, infot vahetaks, sest oleks hea, kui toimuks äh, Äh, iseseisev äh, autonoomne ähm, uurimine, sest äh, võimu esindajad tunnistasid, et kui nad taotlesid abi Slovakkias Europolilt, siis nad seda ka said, aga meil oleks vaja, et Europol mitte ei osaleks, vaid juhiks neid uurimisi sest äh, praegusel hetkel tundub, et Maltal uurimine ei toimu, Maltal võib mitte piisavalt energiliselt ja põhjalikult. ning sama võib öelda ka Panama dokumentide uurimisega, mis on ometi samuti seotud korruptantidega, keda oli paljastanud tahte, nii et äh, on vaja, et Europol äh, aitaks kaasjuhtida selliseid, sellist uurimust, uurimist, eriti kui meil on tõeliseid probleeme ja meil on selles tõeline probleem, sest äh, Euroopa Komisjon väga leigelt, lõiult suhtub äh, korruptsiooni uurimisse ja seda mitte ainult selliste juhtumite puhul nagu Slovakkias äh, aga seda ka Malta puhul, seal on selgelt äh, Olafil, äh, äh, Olafi juhtumiga tegemist, näiteks see endine Euroopa Komisjoni volinik, kes oli sunnitud tagasi astuma ja sest teda ta süüdistati altkäemaksu võtmises, kui ta Maltale tagasi läks, teda kaitses valitsus, temast sai peaministri nõunik. see on kõik väga piinlik meil on vaja sellist komisjoni, eh, kes ei paneks korruptsioonivastase võitluse raporti eh, riiulile tolmuma, peaks olema palju aktiivsem ja palju eh, tõhusam just sellistel puhkudel. jääme siiski Slovakkia küsimuse juurde ning seoses Europoliga on libekomisjon juba ka edastanud neile meie arvamuse selle kohta, et peaks algatama ühise uurimise, ta on Europoli direktorile edastatud ning samuti on ka Slovakkia ametivõimudele edastatud selline taotlus. nüüd proua Kressle, palun. aitäh. annaksin nüüd äh, põllumajanduse peadirektoraadi esindajale sõna ja pärast seda sise- ja justiitsasjade peadirektoraadi esindajatele, palun. uh,. Thank you, madam chair. <clears throat> aitäh. mina olen Margaret Peitson Agri peadirektoraadist ning äh, auditi ja kindlustuse üksusest. lugesin tähelepanelikult teie raporti läbi ning kuigi siin mainitakse mitmeid probleeme, mis on seotud äh, põllumajandus toetustega, siis konkreetset teavet ma ei leidnud, millest oleks meil abi tuvastamisel, kus see täpselt toimub. mis puudutab otsemakseid, siis tõepoolest maa omandiküsimusega on probleeme ning oleme saanud vihjeid, et on toetusi makstud selliste piirkondade eest, mis kuuluvad kellelegi teisele, mitte kasusaajatele, võib-olla on siis liisitud aga me ei ole leidnud kindlaid tõendeid selle kohta, et otsetoetused on, äh, ei ole olnud abikõlblikud tegelikult. ja ka auditi Slovakkias ei ole leidnud otsema toetustega seoses konkreetseid probleeme, me ei ole tuvastanud probleeme ka kontrolli ja haldusküsimustes, maaomandi küsimused ei ole abikõlbu-, kõlblikkuse kriteeriumid otse ma-, ma-, toetuste puhul äh, maa peab olema lihtsalt äh, kasusaaja kasutuses, kui on äh, seaduslikult Slovakkias maad liisitud, renditud ja tegeldakse põllumajandustegevusega, siis on õigus küsida ka põllumajandustoetusi selle maa kasutamise eest, see selle küsimusega ei ole Euroopa Komisjonil otseseid pädevusi, tegelikult see jääb äh, riigi pädevusse, uurida, kas midagi ebatavalist toimub äh, seoses sellega, kuidas maa on omandatud või kuidas seda renditakse. raportis mainisite ka seda, et otsetoetuste kasusaajate arv, kes saavad üle saja tuhande euro aastas, on kasvanud pärast aastat kaks tuhat viisteist, neid andmeid me uurisime üksikasjalikult ning mis puudutab otsetoetusi, siis me ei ole leidnud suuri erinevusi aastate kaks tuhat viisteist ja kaks tuhat seitseteist vahel. nelikümmend täiendavat kasusaajat nende aastate vahel on juurde tekkinud kõigest ning mis puudutab maaelu arengut, siis me näeme siin vastupidist tendentsi tegelikult. nelisada kasusaajat vähem on aastal kaks tuhat seitseteist, kui oli varasematel aastatel. võib-olla meie talitused, teised talitused saavad sellest põhjalikumalt rääkida. mis puudutab maaelu arengut, siis märkisite siin kõrget veamäära Slovakkias oleme läbi viinud mitmeid auditeid maaelu arengu valdkonnas Slovakkias tuvastasime samad probleemid, mille tuvastas ka Slovakkia audit, äh, hangetega seotud probleemid näiteks ning tegelikult on ka mitmetes teistes liikmesriikides samad probleemid ning need probleemid tulenevad äh, läbipaistvuse äh, teavitamise küsimustest hankemenetlustes ning need probleemid tulenevad pigem sellest, et hankeid puudutav seadusandlus on väga keerukas ning enamikus liikmesriikides, mida oleme külastanud ühel või teisel määral, neid probleeme on. Slovakkias me ei tuvastanud, et need probleemid oleksid suuremad kui mujal umbes kakskümmend kaks visiiti viimastel aastatel oleme teinud, me ei ole tuvastanud midagi, mis viitaks äh, pettustele või korruptsioonile, kui oleksime tuvastanud, oleksime selle teabe saatnud edasi Olafile, midagi eba, ebatavalist me aga tuvastanud ei ole. meil on olnud äh, kontakt ka Slovakkia ametivõimudega pärast seda, kui me teile viimati aru andsime siin ning nad on edastanud meile ka palju teavet Olafile oleme meie omakorda uurimiseks selle teabe edastanud, Agri peadirektoraat ei ole pädev uurima nimelt korruptsiooniküsimusi. härra Javor mainis, et meil peaks olema rohkem kontrolli ja kas kontrollimehhanismid on piisavalt ranged, peaksime seda uurima, kontrollimehhanismid, mida me kasutame kas seadusandjad on otsustanud kasutada selliseid äh, mehhanisme ja alati on probleem selle vahel, kuidas leida kontrolli jaoks õige tasakaal, tasakaal selliste kontrollide vahel, mis oleks piisavalt ranged, aga ei tooks kaasa liigse büro-, liigset bürokraatiat kasusaajatele. üldiselt saame kriitikat äh, nagunii, et kontrollid on liiga ranged sest liikmesriigid kulutavad äh, väga palju ÜPP kontrolli ja haldusküsimustele. seega on meil piirang, kui palju kontrolle me saame läbi viia. kontrollid on ette nähtud tavalisele kasusaajale, kui inimesed on otsustanud seadustest kõrvale hiilida, otsida ebaseaduslikke võimalusi, äh, kuidas reegleid rikkuda, siis on väga keeruline äh, reguleerida seda ükskõik, ähm, mis seaduses öeldakse, inimesed püüavad sellest alati kõrvale hiilida ja me ei saa ka karistada seitset miljonit ÜPP kasu saajat selle väikese protsendi petturite tõttu. me anname endast muidugi parima vastavalt nendele reeglitele, mis meil praegu kehtivad, aitäh! aitäh! Te kinnitate minu õudusunenägu nimelt, et kõige hullem, mis saab juhtuda õigussüsteemis, on see, et eh, siseriiklikke õiguslünki hakatakse kasutama. ja meil on sellega seoses vaja päris palju tööd veel ära teha. täname teid eh, selle info eest ja kohtume tõenäoliselt uuesti, sellepärast et mitmed aspektid kuuldust vajavad täiendavat uurimist, aga igal juhul praegu on peamine, mis, eh, mis meid puudutab, see, et kaks inimest on tapetud ja hea meel oleks teada äh, uurimisorganitelt, mis valdkonna, mis valdkonda aja, ajakirjanik uuris. sest ajakirjanik uuris läbipaistvusprobleeme, uuris mitmeid isikuid, kes olid saanud äh, toetust Euroopa fondidest ja huvitav oleks teada, mis isikute osas ta täpselt oli siis neid uurimisi toimetanud ja nüüd annaksin härra Hansile sõna DG Justice'ist um.. mul ei olnud kavas sõna võtta You have nothing to say? kas teil ei ole midagi öelda um,? Of course we studied the report. muidugi uurisime ka meie väga hoolikalt raportit, suur tänu selle raporti koostamise eest ning võib-olla juhiksin tähelepanu sellele, et eh, justiitspeadirektoraat eh, koos komisjoniga Euroopa poolaasta raames on analüüsinud juba aastaid õigussüsteemi Slovakkias samuti aastal kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist tegi vastavad soovitused komisjon ka riigipõhises soovituses selleks, et äh, õigussüsteemi tõhusust parandada. nõukogus äh, need kiideti heaks. kaks tuhat kaheksateist soovitustes on samuti vastav peatükk seitsmendal märtsil avaldati so Slovakkia soovitused ning taas äh, tõstatati õigussüsteemi sõltumatusega seotud negatiivsed küs-, aspektid, mis vajavad põhjalikumat analüüsimist. see, sellele juhiti tähelepanu ka sidusrühmadega kohtumisel, aga Euroopa Komisjon hoiab nendel küsimustel silma peal juba aastaid. samuti samuti mainiti raportis Justiitsministeeriumi esindajatega kohtumist. võin kinnitada, et ka meie seda koostööd äh, jälgime ning veebruari lõpus avaldatud raportit äh, praegu uurime. Danke, auf unserer Liste steht noch DJ Home, Frau Gara- meie nimekirjas on proua Gerai veel siseasjade peadirektoraadist, palun. Thank you very much uh,, madam chair uh.... aitäh. tõepoolest, raport näitab, et äh, oluline hoog on sellest tööst sisse saadud ning nagu äh, just peadirektoraadi kolleegki juhiksin tähelepanu, et ka Home peadirektoraat äh, uurib, hoiab silma peal korruptsioonivastast küsi-, võitlu-, korruptsioonivastasel võitlusel Slovakkias juba mitmeid aastaid, Euroopa poolaasta raames oleme soovitusi esitanud ja sellised dialoogid Euroopa poolaasta raames muutuvad üha tugevamaks. igal aastal on samuti meil visiidid riiki ja oleme kontaktis ametivõimudega riigis. nagu tähelepanu juhtisite, on seal süsteemseid probleeme, nende kohta oleme esitanud Euroopa poolaasta raames äh, piiratud mahus ka analüüsi, aga see töö, mis riigipõhise analüüsi taha jääb, on tegelikult palju põhjalikum. seega kinnitan, et ka meie toetame teid Slovakkia korruptsioonivastases võitluses ning suur tänu mulle sõna andmast. May I make some comments just on the mõned kommentaarid äh, justiits- ja siseasjade peadirektoraatide esindajad, mõned kommentaarid on ilmselged, aga need tuleb siiski teha seoses delegatsiooni visiidiga. delegatsiooni visiit nimelt korraldati väga lühikese aja jooksul ning see toimus äh, pooleli olevate probleemidega seoses põhiõigustega mitmes riigis, libe on selles valdkonnas tegev, oleme püüdnud teha midagi väga keerulist, nimelt kaasata sellesse visiiti, sellesse töösse mõlemad komisjonid, mõnes mõttes on see väga kiiduväärne, kuna püüame hõlmata nii korruptsioonisüüdistusi kui äh, põhiõigustega seotud probleeme. mis puudutab põhiõigustega seotud probleeme, siis väga oluline on öelda, et mõned probleemid, mille oleme tuvastanud või mida nägime, ei puuduta konkreetselt mitte ainult Slovakkiat, nagu ka justiitsküsimuste peadirektoraadi esindaja ütles, ning mitmed nendest küsimustest tegelikult, mis just Slovakkiat puudutasid, esitasime ka justiitsministrile proua Kressle on kindlasti nõus, et tegemist oli väga põhjaliku delegatsiooni visiidiga. Äh, see on palju üksikasjalikum, kui raportist nähtub. probleem on selles, et äh, uurimised on väga laiapõhjalised seoses äh, õigussüsteemiga, kohtusüsteemiga, aga küsimuse all on ka ajakirjandusvabandus ja nii edasi nagu öeldud, mitmed nendest küsimustest ei puuduta ainult Slovakkiat, aga tuvastasime ka küsimusi, mis puudutavad Slovakkiat täpsemini. härra Jaavor näiteks mainis ajakirjandusvabandus, vabaduse küsimust. kindlasti lugesite kõik raportit, meie püüdsime mõista, kus saaks Euroopa Liit ähm, tuua sisse lisandväärtus nendes küsimustes. mis puudutab ajakirjandust, vabadust, siis siin oleks meil võib-olla tõesti see koht, kus saaksime Euroopa üleselt et äh, mingisuguseid kaitsemehhanisme pakkuda ja seda küsimust tuleb väga hoolikalt uurida. mis puudutab õiguslikke küsimusi, õigussüsteemi, siin tuleb kasutada teistsuguseid äh, õigusi, pädevusi, mis meil on näiteks riigipõhiseid äh, menetlusi erinevate riikidega seoses, tuleb analüüsida, milliseid edusamme erinevatel riikidel on tehtud õigussüsteemis, meil on amet selleks, meil on selleks ka teisi meetodeid, teeksin ettepaneku täna nimelt kohtusime eh, kõigi ministeeriumite esindajatega, samuti ka politsei ameti esindajatega ning meil on põhjalikud protokollid nendest kohtumistest. väga keeruline on tänasel eh, komisjoni istungil kõigile küsimustele tähelepanu juhtida, nagu härra Javor ütles, oluline on, et eh, delegatsioon seda teeks ja seda me ka teeme, aga äh, tuleb aru saada sellest ka, et mitmed küsimused ei puuduta ainult Slovakkiat. mis puudutavad ajakirjandusvaldkonda, peaksime leidma siin lisandväärtuse omalt poolt ning libe komisjon peab seda väga põhjalikult uurima ja seda me praegu ka teeme komisjonid teevad omavahel ka koostööd, ma leian, et see koostöö on olnud väga hea ja koostöö on vajalik, kuna meil on ühiseid vahendeid korruptsioonivastases raportis on need välja toodud, proua Koomes ja teised mainisid seda. teeksin kolleegidele täna ettepaneku, et tegemist on üsna suure valdkonnaga, suure tööga, mille oleme ette võtnud aga võttes arvesse seda dünaamikat, mis, mis seal riigis on, nagu raportis näete, pärast oma visiiti tegelikult püüdsime me tegeleda kõigi nende küsimustega, mida meil uurida paluti. raport on olemas, kahe komisjoni pädevused on seal äh, välja toodud ning nüüd on komisjonidel võimalus põhjalikumalt uurida, kuidas selle tööga edasi minna. ajakirjanike küsimus oli täna väga asjakohane kui meil meile esitatakse taotlus põhjalikumalt uurida, siis seda me seda teame. mis puudutab praktilist äh, poolt, siis äh, delegatsioon esitas äh, kõik küsimused, mis me esitada soovime olgugi, et räägiti ka rahvusvahelisest koostööst ja palusime kohe ka riigis visiidil olles tegeleda ühise uurimisega, me leidsime, et see on meiepoolne lisandväärtus, mida saame pakkuda ning delegatsioon, kui lubate lisada, oli väga hästi distsiplineeritud, liikmeid tänaksin seega distsipliini eest, mida nad üles näitasid visiidil. ja väga keerulistel kohtumistel riigis, mis on väga keerulises olukorras. suur tänu teile kõigile selle eest ning need õppetunnid, mille me saame ja saime, vaataks üksipulgi läbi mõlemas komisjonis, aga tahtsin lihtsalt seda mainida, kuna peadirektoraatide esindajad rääkisid sellest samuti. aga selle järeltegevusega tuleb tegeleda konkreetsemalt, mõned küsimused on äh, ilmsemad kui teised, aga ja ajakirjanike küsimus libekomisjoni jaoks on esmatähtis ilmselt. Äh, eelarve kontrollikomisjon <clears throat> loomulikult hakkab äh, käsitlema süvendatult rahade kasutamise küsimust, aga praegu on igal juhul meil väga keeruline aeg, viiskümmend kaks raportit peavad saama hääletatud seoses eelarve täitmisega ning alles aprillis õnnestub meil tõenäoliselt selle küsimusega tegelema hakata, aga seda on väga vaja Slovakkial, sest me nägime, et Slovakkia on praegu suhteliselt keerulises arengufaasis ja me sooviksime aidata riigil selle faasi läbida ja aidata jõuda kindlale alusele. ning seda on vaja ka Euroopa maksumaksjal, sellepärast et, et me ei saa jätta neid asju nii, nagu praegu nad, nagu nad välja on tulnud, nii et ülesanne, mis meie ees seisab, on üsna ulatuslik sellega usume, on meie ühine istung lõppenud, eelarve kontrolli komisjoni istung jätkub homme kell üheksa siinsamas saalis, soovin kõigile meeldivat õhtu jätku. istung on lõppenud.